viiteid, siis eraldat-, saadetakse need resolutsioonid edasi nendele, kellele need olid mõeldud, kallid kolleegid, oleme jõudnud pika aasta lõppu, mis teile kindlasti tundus väga lühikesena, suur tänu teile koostöö eest!